ta kannatanud talunikele nende kahjud. suur tänu, härra president! jõuame järgmise päevakorrapunktini. ja see puudutab soovitust teisele lugemisele raskete kaubaveokite maksustamine raportöör El Hadrui. raportöör saab sõna neljaks minutiks. aitäh, härra volinik, härra president kui parlament kiidab ettepaneku suure enamusega heaks, mida ma siiralt loodan, siis me oleme saavutanud olukorra, kus Euroopas rakendub saastaja maksab printsiip, mis on tõeliseks eh, sammuks edasi Euroopa maanteetranspordi arengus meil on oluline ära kasutada sellest uuest direktiivist tekivad võimalused, me ei kirjuta kellegi midagi ette, me anname soovitusi selleks, et vii-, kõik liikmesriigid saaksid ellu viia eh, printsiibi eh, saastaja maksab, arvestades tekkivaid eh, väliskulusid ja neid arvestades nimetatud dokumenti on korduvalt äh, vaadeldud koos kolleeg Wortmann Kooli, Euroopa Komisjoni ja kõik me siin teame, kui keeruline on olnud äh, selle kompromissi sünd. see on olnud institutsioonide vaheline kompromiss kuid see on kompromiss, mida toetab valdav osa, valdav osa nõukogust osad leiavad, et kompromiss on äh, liiga kaugele minev, teised, et see on liiga väheütlev. kuid ma leian, et saavutatu on äh, ühistöö tagajärg koos variraportööri komisjoni ja nõukoguga ma tahaksin kõiki paluda, et te toetaksite meie välja töötatud paketti ja saavutatud kompromissi liikmesriikidele jääb siiski ka võimalus olemasolevate infrastruktuuride öö, eraldiste kõrval hakata arvestama ka öö, lisatasu õhu ja mürasaaste tekitamise eest see eh, dokumentide pakett annab võimaluse liikmesriikidele varieeruvalt küsimuse lahendamisele läheneda, pakub neile võimaluse eh, parandada liikuvust ja eh, transpordisüsteemide toimimist, teede läbilaskevõimet Äh, ja äh, selle dokumendiga luuakse ka kõik eeldused, et liikmesriigid äh, investeeriksid üle-euroopaliste transpordivõrkudesse viisteist protsenti nimetatud teedemaksust saadavast tulust. samas nõutakse nende dokumentidega, dokument, nõutakse selle dokumendipaketiga ka liikmesriikide läbipaistvat tegutsemist ja tõepoolest tõestamist, et nimetatud vahendid liiguvad infrastruktuuri parandamisse see tähendab ka seda, et sõidukiparki eh, parandatakse, et keskkonnanõuded kehtestatakse enam kui kolme koma viie tonnise täismassiga eh, raskeveokite osas ja selle dokumendiga eh, ka tagatakse, et raskeveokid ja äh, rekkad saavad liikuda kogu Euroopas ühtsete arusaamade järgi, mitte kahekümne seitsme seadusandluse kohaselt. mulle tundub, et senine saavutatud kompromiss on loonud eelduse transporditeemaliste küsimuste lahendamiseks Äh, samaks tahaksin kõigile meenutada, et Eurovinjett ei ole mingi imerelv, mis lahendab kõik trans-, Euroopa maanteetranspordiga seonduvad probleemid, kuid kindlasti on tegemist olulise äh, panusega Euroopa transpordivõrgu arengusse. üks on ka kindel, et see, selle dokumendipaketi abil loodavad äh, rahalised stiimulid tagavad selle elluviimise. suur aitäh, kolleeg Hadrui, nõukogu kuhu sõna, nimel on sõna kolleeg Djuril. suur tänu, härra president. auväärsed saadikud. Ungari eesistumise aja alguses lubasime me, et töötame tugeva Euroopa nimel, mille keskmeks on inimene ning ma olen väga rahul sellega, et me võtame siin vastu direktiivi, tänu millele paraneb Euroopa inimeste elukvaliteet. seetõttu ma tervitan kokkulepet Euroopa Parlamendiga Eurovinjeti direktiivi alal. see ettepanek maksustada raskeid veoautosid aitab paika panna korrektseid transpordihindasid ning see peegeldab õigemini ka öö, äh, raskeveokite tegelikke kulusid, kui me räägime õhu või no, öö, äh, või mürasaastest ning ummikutest. on selge, et kommertsmaanteetransport on oluline osa tänapäeva ühiskonnas. samuti on selge, et maanteetranspordi probleemid, nagu näiteks õhu- või mürasaaste ning ka ummikud, on järjest tõsisemad innovatiivsed ning piisavad poliitilised meetmed, nagu näiteks keskkonnasõbralike sõidukite etendamine ning marsruutide planeeri-, parem planeerimine on järjest enam olulised. samuti on väliskulude, väliskulude kaasamine peaks kaasa tooma suurema tõhususe majanduslikult ning vähendama negatiivseid mõjusid keskkonnale õiglane maanteede maksustamine, mis on kirjas Eurovinjeti direktiivis, aitab meie piiratud ressursse jätkusuutlikumalt kasutada. see meede on ääretult tähtis ka valge raamatu kontekstis, millega komisjon hiljuti välja tuli. ma tsiteerin, teekaart ühtse Euroopa transpordiala äh, jaoks konkurentsivõimelise ning ressursitõhusa transpordisüsteemi poole liikudes. see on esimene samm saavutamaks väliskulude kaasamine kõikide transpordiliikide puhul. nõukogu jaoks on see ettepanek üks kõige olulisemaid meetmeid transpordisektoris ning me teame, et parlament jagab meie arusaamu. me oleme koos väga tõsist tööd teinud kompromissi saavutamise nimel. Ungari eesistujana tahaks tänada eriti raportööri härra Elka Truid tema pühendumuse ning koostöö tahte eest. viimane lahendamata küsimus läbirääkimistes oli äh, see äh, korrelatsioonitabelite küsimus. eesistuja oma tervitab leitud lahendust ning ma loe, loeksin ette järgmise avalduse Ungari eesistuja poolt, mida toetavad ka tulevased Poola, Taani ja Küprose eesistujad. ma tsiteerin et ei oleks arusaamatusi, loen selle ette inglise keeles. siinkohal teatame, et kokkulepe Nõukogu Euroopa Parlamendi vahel triloogis kahekümne kolmandal mail kaks tuhat üksteist seoses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga, mis muudab direktiivi tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa kuuskümmend kaks EC, mis puudutab äh, teatud infrastruktuuride puhul raskeveokite maksustamist ehk Eurovinjetti ei mõjuta interinstitutsionaalseid äh, läbirääkimisi korrelatsiooni tabelite alal. president, auväärsed saadikud, tegemist on olulise dokumendiga, mis mõjutab otseselt Euroopa inimeste elukvaliteeti. seetõttu me tervitame kokkulepet meie kahe institutsiooni vahel ning ootame positiivset hääletust homme selles küsimuses, see on üks olulisemaid saavutusi Ungari eesistumise aja jooksul. loodetavasti toetab enamus saadikutest seda direktiivi. veel kord suur tänu koostöö eest, suur tänu raportöörile, variraportööridele, meie õigusekspertidele, eriti mis puudutab korrelatsioonitabeleid. suur tänu! suur tänu! proua minister, järgmisena saab sõna volinik Kallas. härra president, lugupeetud parlamendiliik, kolme aastaseid läbirääkimisi oleme me praegu jõudnud lähedale sellele, et võetakse vastu Eurovinjoti, Eurovinjeti direktiiv, mis käsitleb raskeveost, raskeveokite maksustamist Eurovinjett on osaks laiemast strateegiast, mille eesmärgiks on eh, võtta arvesse ka väliskulusid ma tänan eh, kõigepealt Belgiat eesistujana, et ta blok-, eh, eh, tõi selle uuesti, selle teema nõukogu päevakorda ja Ungari eesistuja on teinud väga tõhusat tööd ja saavutanud tagasihoidliku häälteenamuse nõukogus. ma tahaksin eraldi eriti tänada raportööri jälle Elha Truid ning ka eh, variraportööre ning transpordikomisjoni liikmeid, sellepärast et teise lugemise eh, tekst on väga hea. nüüd ma tahaksin juhtida tähelepanu mõnele punktile. kõigepealt eh, meie eesmärk on rohelise transpordi saavutamine ja selleks on oluline, et me rakendaksime saastaja maksab põhimõtet ja praegusel hetkel eh, liikmesriigid võivad nõuda tasu ainult eh, taristukulude kompenseerimiseks, aga nüüd on võimalik eh, kasutada seda teemaksu ka ummikute vähendamiseks tipptundidel ning eh, see uus direktiiv võimaldab meil eh, saada tulu eh, niimoodi, et me saaksime seda investeerida transpordisüsteemidesse. ma tean seda, mida te praegu ütlesite korrelatsioonitabelite kohta ning komisjoni nimel tahaksin mina teha ka ametliku E, avalduse. komisjon e, tuletab teile meelde, et e, nad töötavad selle nimel, et liikmesriigid koostaksid korrelatsioonitabeleid transpordimeetmete osas ning see on kodanike huvides, parema seadusloome ning õigusliku läbipaistvuse huvides ning see aitab ka jälgida, kuidas siseriiklikud reeglid vastavad Euroopa Liidu ehm, sätetele ja komisjonil on tõesti kahju, et eh, seda sätet ei toetata ehm, antud direktiivi eh, muudetud kujul ehm, vastuvõtmise puhul me e, tahaksime, et me tahtsime selle e, dokumendi käigus näha, et korrelatsioonitabelid oleksid kohustuslikud, aga kompromissi vaimus on komisjon nõus niisuguse ettepanekuga, kus e, põhjendus punkt tuleb kohustusliku korrelatsioonitabeli esitamise asemele ning selles põhjenduspunktis kutsutakse liikmesriike üles vabatahtlikult sellist praktikat sisse viima ning ma luban teile, et kaheteist kuu möödumisel pärast kokkuleppe saavutamist täiskogus koostan ma raporti eh, ülevõtmisperioodi eh, lõpus, mis näitab, milliseid eh, korrelatsioonitabelid on liikmesriikides kokkuvõttes koostatud ning see informatsioon saab olema avalik, kuid komisjon ütleb, et niisugune lähenemine antud teemal ei tekita pretsedenti ning komisjon e, töötab selle nimel, et e, kõik horisontaalsed e, institutsionaalsed küsimused saaksid lahendatud. suur tänu! tänan, härra volinik. poliitilised fraktsioonid, alustame Rahvaparteist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 Äh, fraktsioonil oli suuri raskusi komisjoni esialgse ettepanekuga ja ka esimesel lugemisel raportööri välja öeldud seisukohtadega. rõõmustaval kombel on lähenenud raportööri seisukohad meie seisukohtadega, milles tuleb näha Ungari eesistumise teatud tagatist ja nõukogu tegutsemist tervikuna. tänu sellele oleme tänasel päeval jõudnud kompromissini enamik eh, minu fraktsiooni liikmetest kavatseb toetada selle paketi poolt, sest see tähendab esimesi samme selle nimel, et rakendada põhimõtet saastaja maksab ja teha seda mõistusepärasel viisil igal juhul tuleb äh, tagada kestlik areng, ei ole lihtsalt niimoodi, et hakatakse tasusid, teedekasutustasusid tõstma, see raha peab leidma äh, õiguspärase rakenduse ja see tähendab seda, et äh, nende et nende vahendite kasutamine saab olema võimalik Euro neli ja viis kaudu meie jaoks on oluline hoolitseda äh, teetasusüsteemide koostalitusvõime eest. on oluline, et äh, need vahendid, mida me kogume, äh, leiaksid ka otstarbeka rakenduse. meie oleksime meeleldi tahtnud, et see oleks olnud veidi suurem. ühelt poolt on oluline, et me seda raha kogutakse, teisalt, et kõik liikmesringid kohustaksid neid summasid ka koguma ja äh, maks-, tasuma. Äh, kolleeg äh, Eatug, sotsiaaldemokraat, tänan, kallid kolleegid, pärast pika läbirääkimismaratoni on minu kolleegil Elhad Roil ja nõukogu ja komisjoni esindajatel õnnestunud saavutada senisest parem ja parandatud pakett Eurovinjett kaks tahaksin iseäranis tänada raportööri selle eest meil õnnestus tõepoolest saavutada väliskulude arvestamise printsiibi rakendamise kohustuslik iseloom transpordi infrastruktuuride kasutamise eest. ja siin on arvestatud olulisi Valge Raamatu seisukohti. minu arvates on oluline ka läbipaistvuskohustus, mis, mida peaks toetama ka kõik nõukogu liikmesriigid. see tähendab seda, et ka pärast kolmepoolseid läbirääkimisi püüdsite teatud liikmesriigid äh, korrelatsioonitabelite kaudu selle direktiivi käivitamise hammasrataste vahele liiva raputada, kuid ma tahaksin kõiki veel kord üles kutsuda, et saavutatud kompromiss on seda väärt, et kõik eh, meie kõrge koja liikmed seda kompromissi toetaksid. aitäh, kolleeg Eatug. ALDE nimel kolleeg Stärks. suur tänu, president meil ei ole praegusel hetkel tegemist mingi iludusvõistlusega, aga tänu sellele, et raportöör on väga eh, sihipäraselt tegutsenud, oleme me saavutanud eh, väga hea tulemuse. sihipärane rahade kasutamine on äärmiselt oluline, see tõepoolest aitab kaasa eh, transpordi tõhususele me tegelikult ei saavutanud kõike, mida me tahtsime, me oleksime tahtnud rohkem pöörata tähelepanu tõhususele, kuid eh, praegusel hetkel on transpordisüsteemid avatud, võivad, avatud, võivavad, eh, võimaldavad teenida tulu. Eh, väliskulud oleks muidugi väga hea viia nullini, aga seda ei ole võimalik ning me peame mõtlema, kuidas kasutada raha Eh, oluline on see, et just tasud kehtestatakse tipptundidel. me peame mõtlema, kuidas see kõik töötab, sellepärast et see peab töötama võrdselt kõikides Euroopa maades. mõnikord mulle tundub, et mm, me teeme siin mõistlikke asju, aga siiski mõned punktid eh, jäävad segaseks eh, väga oluline on raporteerida, kui palju raha tegelikult saadakse, mida selle rahaga tehakse, mida see tähendab erinevate veondusettevõtete jaoks. tõepoolest, mina olen entusiastlik selle teema suhtes, aga minu arvates me oleme suutnud väga olulise punkti Euroopa seadusandlusesse sisse viia niimoodi, et me hõlmame väliskulusid tegelikult oleme me praegu alles selle protsessi alguses, aga niimoodi me saame parandada üldist äh, majandusolukorda. tõepoolest, komisjon on äh, olnud järjekindel Eh, nõuavad, et me astume seda, eh, selle sammu ja tõepoolest meil on vaja see samm astuda, sest muidu me blokeerime terve protsessi ning ma eh, õnnitlen Ungarit eesistujana, sest te olete te astunud väga olulise sammu, esimese sammu, mida me teeme. aitäh, härra Sterks, nüüd härra Zile. suur tänu kõigepealt ma tahaksin tänada nõukogu, ma tahaksin tänada eh, eh, komisjoni kompromissi valmiduse eest, aga kõigepealt muidugi ma tänan kolleegi LK Truid, kes on väga osavalt eh, juhtinud neid läbirääkimisi. meie toetame kompromiss kokkulepet, sellepärast et lahendused on väga head sest eh, kompromissi saavutamine nõukogus ei olnud väga lihtne. Eh, väga sensitiivne küsimus on tulude kasutamine ja see jäi niisuguseks tundlikuks teemaks lõpuni. Eh, mulle tundub, et kui me praegu ei saavuta kokkulepet, siis ähm, ei jõua me üldse mitte kusagile. oluline on see, et me rakendame e, saastaja maksab põhimõtet, keskkond vajab meie kaitset ning tegemist on tõepoolest esimese e, sellise seadusandliku aktiga, mis niisugust põhimõtet e, sisaldab. kõik liikmesriigid peavad sellega leppima, aga mõned e, liikmesriigid ei ole veel isegi esimest Eurovinjeti versiooni e, kasutusele võtnud ja see moonutab üleüldist olukorda ning e, ei võimalda korralikku konkurentsi transpordivoogudes mis puudutab raha kasutamist, siis, ehm, siis eh, võib juhtuda nii, et taristut ei arendata, väliskulusid ei hõlmata ja asi on halb. aitäh, hea Žile, roheliste nimel kolleeg Lichtenberga. suur aitäh, härra president, kallid kolleegid Eurovinjette ja läbirääkimiste tulemus on hea näide sellest, kuidas nõukogu püüab tagasi lükata kõiki parlamendi ettepanekuid, kui jutt on eeskätt transpordiküsimusi või siis nendest kogu sisu välja kaapida. andke andeks, esindan liikmesriiki, kes tõepoolest vajab igal öö, äh, nädalavahetusel niisugust transporti, süsteemi, mis toimiks ja tööpäevadel eh, siis takistatakse niisuguse süsteemi teket. kui me räägime kulutustest, siis praegu on need kõik eh, maksumaksja kanda, praegu ei kehti printsiip saastaja maksab tehtud ettepanek oli tegelikult väga eh, ettevaatlik ja haje ja ka sellest püüti välja eh, võtta kogu selle sisu. Eh, nüüd selgus, et eh, väliskulude arvestamine on, ei olegi kõigi jaoks kohustuslik ja hõlmab ainult mõningaid saastefaktoreid. ja ja siis ongi nii, et äh, kui see raha, mis kogutakse kogu transiiditrassi eest, selle eest kogutud raha eest saab osta äärmisel juhul ühe õlle ja mõne vorstikese. Äh, meie ettepanek oli äh, kaheteist tonnise maksimaalse Eh, täismassiga autode osas, eh, selles osas, mis puudutab ka kõiki juba praegu teedel sõitvaid eh, mitte ainult raskeveokeid, vaid ka teisi rekkasid. siia juures ei, ei, siinjuures ei saa ütlemata jätta, et omapoolselt püüdis õõnestada neid ettepanekuid ka veel lisaks äh, E Itaalia. vaatamata sellele meie rohelised toetame meie seda paketti, e, sest et ma leian, et väliskulude arvestamine tagab tulevikus, e, loob eelduse, et tulevikus transpordiministrid suudaksid vastu võtta arukamaid otsuseid. suur aitäh, kolleeg Lichtenberg ja nüüd kolleeg Kolitšek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 señor presidente eh, debo hablar? <laughs> eurovignette je jednou ze směrnic která má. Um- härra president minu kord on ikkagi vist rääkida. jah eurovignett on üks nendest direktiividest mis aitab tagada võrdsed tingimused maantee ja raudteetranspordi vahel. raudteetranspordi olukord on raskem, sest eh, inimesed peavad maksma selle eest maanteetranspordi puhul on maksed sümboolsed. kui vaadata tehnilisi aspekte, siis tuleb järeldada, et raskeveokite ra-, raskemate kaupade jaoks on kõige parem just transport kiirteedel. ning seetõttu peab nende eest ka maksma. direktiiv mainib siin ka teatud väliskulusid ning samuti kasutatakse saastaja maksab põhimõtet. eesmärk on vältida erandeid, võtta arvesse ka mürasaastet ning õhusaastet. mõned liikmesriigid ei ole entusiastlikud just esimese tabeli suhtes, kuigi see on ainult köömes sellest, mida soovivad keskkonnakaitsjad. Siiski kuue fraktsioon toetab raportööri, suur tänu. suur tänu, härra Kolitšek. sinine kaart on tõstetud härra Leichtfriedilt. kas te olete nõus sellele küsimusele vastama? härra Kolitšek Äh, teile näidati sinist kaarti härra Leichfriedi poolt, kas te olete nõus vastama? palun, härra Leichfried. Gracias, señor presidente. Herr, Herr Kolicek, es könnte sein, dass ich Sie jetzt falsch verstanden habe, aber ich wollte das präzisieren. Ähm, ich, es ist ja relativ... ma soovisin siin lihtsalt selgust. minu arvates on see kompromiss üsna nõrk äh, maanteemaksud on liiga madalad samas oma sõnavõtu alguses ütlesite, et tänu sellele direktiivile saavutatakse võrdsus, tasakaal maantee ja raudteetranspordi vahel. minu arvates see nii ei ole, võib-olla ma mõistsin teie poolt öeldut valesti, vahest selgitate. Äh, jah, see mis suur tänu, härra Kolitšek, palun. jah, suur tänu ma mõtlesin seda, et tingimused peaksid olema tasakaalus, kui äh, näiteks äh, raudtee infrastruktuur on liiga kallis, siis äh, tuleb mõelda ka maanteetranspordi peale, sest praegusel hetkel on vaja siiski mõelda ka sellele, et meil on kaks erinevat võimalust ja me tõesti peaksime need tingimused võrdsustama. suur tänu ja nüüd EFT fraktsiooni nimel saab kaheks minutiks sõna härra Imbrasas, palun. tänan, härra esimees, kolleegid suur tänu, härra president, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänu avaldada meie raportöörile selle töö eest, selle tohutu töö eest, mis on ära tehtud. nagu me kõik teame, transpordisektor mängib väga tähtsat rolli sotsiaal- ja majanduslikus arengus Euroopa Liidus ja mobiilsuse edendamisel. kui me tahame oma majanduskriisis tekkinud probleemid ületada, siis tuleb kindlasti äh, transporditaristut parandada me oleme näinud äh, aastate jooksul erinevaid probleeme, lisaks sellele veel ka kliima soojenemisest tek-, tingitatud, äh, tekitatud tingimused, rahvatervise küsimused ja nii edasi, need kõik mõjutavad transpordisektorit. minu meelest on väga oluline see, et need põhimõtted, mida me kasutame, peavad meid äh, viima selleni, et väheneb kindlasti keskkonnasaaste, mürasaaste väheneb ning kaitstakse meie maastikku ning loomulikult ka sotsiaalkulud peavad jääma nii madalaks kui võimalikud, sellepärast et transpordisektor mõjutab ju ometigi ka inimeste tervist. ja uute maksudega siis kindlasti suurendatakse tulubaasi, kuid seda tuleb kindlasti kasutada Euroopa kodanike heaks ja seega tuleb kindlasti rakendada saastaja maksab põhimõtet, ma olen täiesti veendunud, et see toob endaga kaasa ka siis selliste süsteemide väljakujunemise, mis on senisest tõhusamad. ning äh, ka äh, nõudlusele vastamise süsteemid muutuvad tõhusamaks, kuid praegused vastused ei ole adekvaatsed äh, ning sellest saavad kasu ainult mõned üksikud liikmesriigid ehk teisisõnu transiitliikmesriigid Euroopa keskpaigas mitte kõikidele teistele liikmesriikidele ei tõusetu sellest samasugused äh, tulud. ja minu meelest tuleb arvestada ka selle aspektiga ning kindlasti tuleb äh, sellele asjale läheneda erinevatest aspektidest, erinevatest nurkadest. suur tänu. nüüd mitteühinenute nimel saab sõna härra Natras. härra esimees, president, Euroopa Liit üritab äh, läbi äh, veokite maksustamise Euroopa maksubaasi laiendada. mina olen küsinud paljude Briti kodanike käest, mida nemad Euroopa Liidust arvavad ja nad ütlevad tihti, et me ei peaks nendega vist liituma Äh, kuid äh, Ühendkuningriik on täiesti Euroopast üles ehitatud, üle ujutatud, meie veokid valmistatakse Strasbourgis ja nüüd hakatakse neid ka veel maksustama, aga kuivõrd tegemist ei ole jalgpalliga, siis inimesi ei teavitata. Euroopa, äh, Ühendkuningriigi meedia ei räägi mitte midagi Euroopa Liidu reaalsusest, vaid räägib hoopis mingisugustest seebistaaridest. Euroopa Liit lihtsalt ei ületa uudiskünnist praegune raport tahab tõsta siis veokitele pandud makse selleks, et rahastada Euroopa TNT projekte, mille eesmärgiks on siis omavahel ühendada Euroopa kiirrongid. kui Ühendkuningriigis aga Euroopa Liit äh, maksu äh, tõstab, kas siis äh, inimesed vastavad sellele Ühendkuningriigis sellega, et nad hääletavad Euroopa Liidult maha? ei, sellepärast et nad ei tea mitte midagi me oleme näinud äh, seda, et viimane suveräänne riik võetakse lihtsalt üle Euroopa Liidu poolt ja inimesed lihtsalt kinnisilmi nõustuvad sellega. pressi ei huvita see asi, Ühendkuningriik magab, nii et jah, palun maksustage neid minu meelest, kui tahate, aitäh suur tänu, härra Natras ja nüüd läheme registreeritud kõnelejate juurde ja kõigepealt saab kaheks minutiks sõna härra Kross. jah, suur tänu, härra president, tahaksin kõigepealt raportööri tänada ja tunnustada teda tehtud töö eest. tegemist ei olnud tõesti kerge ülesandega leida siin kompromissi. seda ka sellepärast, et väga paljud ka siin kojas ei ole tulemusega sajaprotsendiliselt rahul, ühed on poolt, teised vastu ja kohe alguses tahaksin hoiatada, et need, kes ootavad rohkem, töötavad nende vastu, kes ei taha üldse seda asja, siis te viite meid absurdsesse olukorda, nii et sellepärast ma loodan, et need, kes soovivad äh, kulusid vähendada, et need tõesti seda kompromissi ka toetavad. rahvapartei seisukohaks äh, on ka see, et me peame midagi ette võtma, me ei ole praegusel hetkel suutnud kõikides transpordivaldkondades probleemi lahendada ja meil tuleb tõesti vahendeid kasutada mobiilsuse mobiilsuse tagamiseks. meie jaoks oli mobiilsus kõige tähtsam, meie jaoks ei ole mitte see, mida siin väideti, et me muudaksime transpordi kallimaks, sest transport, kallim transport ei tähenda tõhusamat transporti. meil tuleb äh, tasakaalustada olukorda selleks, et äh, transpordivaldkonna vahendeid oleks võimalik ka investeerida ju transpordivaldkonda. meil on vaja ka äh, ristkasutust tugevdada, meil on vaja ühised teemaksusüsteemid välja töötada, ei saa olla nii, et meil on kakskümmend seitse erinevat süsteemi, mina olen pärit Belgia idaosast ja seal on väga raske, kui on vaja kolmkümmend kilomeetrit sõita ja seal on kuus erinevat süsteemi. me tõesti üritame siin välja töötada süsteemi öö, ähm, veoautode jaoks, et see süsteem ei ole sidus, nii et need, kes soovivad kulusid kohandada, ei ole kohe kindlasti mitte äh, selle tulemusega rahul, sest mina oleksin ka tahtnud, et see süsteem oleks kõikides riikides olnud kohustuslik. me oleme seda arutelu siin kojas juba väga palju pidanud, kas me tahame, et meil oleks äh, homme päev süsteem, mis kehtib kõigile, on ühesugune või me tahame kahtekümmet seitset erinevat süsteemi. Eurovinjeti süsteem on minu arvates vea, see ütleb väga selgelt, et Euroopa, üks Euroopa süsteem peab lahenduse, mitte kakskümmend seitse erinevat süsteemi suur tänu, härra Kross ja järgmisena kaheks minutiks saab sõna Jörg Leitfried, palun. suur tänu, härra president. kallid kolleegid äh,, härra volinik ma arvan, et siin arutelus on äh, tegelikult äh, üks inimene, kes on olnud väga edukas, selleks on raportöör. ma tõesti usun, et äh, raportöör selle küsimuse lahendamisel ületas väga palju suuri tõkkeid ja niimoodi oli tal võimalik kogu sellest loost kõige parem välja tuua. tõesti, selles kojas ei ole suurt enamust äh, transpordisektori keskkonnasõbralikumaks muutmise poolt ja seda tuleb selgelt välja öelda ja on täiesti selge, et praegusel hetkel nõukogus enamus transpordiministreid absoluutselt ei pööra tähelepanu keskkonnaküsimustele. nõukogus on enamus kelle jaoks äh, maanteede ääres elavad inimesed on ükskõik ja peale selle on nõukogus ka ministreid, enamus ministreid, äh, kelle jaoks on täiesti ükskõikne see, kas tarbijad saavad äh, äh, kõrge kvaliteediga kohalikke tooteid või mingit rämpsu mis on kaugelt transporditud. meil on tegemist praegu väliste kulude tasakaalustamisega ja meil oli väga raske tõkkeid ületada. meil on esimest korda võimalus äh, maksustada väljaheiteid, maksustada heitmeid, vabandust kui me vaatame praegu tabeleid, siis on tegelikult tegemist tilgakesega kuumale kivile. meil õnnestus ka transpordikoridore äh, laiendada, kuid meil ei õnnestunud CO kahe heitmeid äh, maksustada. Äh, CO kahe heitmed on ühed suuremad heitmed Euroopa Liidus, aga meil ei õnnestunud seda maksustada ja sellepärast on ka väga paljud rahulolematud. kuid siiski tuleb meil hääletada selle algatuse poolt, sellepärast et muidu ei saavuta me mitte midagi. on väga hea, et me jõudsime juba siiamaani, aga on täiesti selge, et tulevikus tuleb meil minna veelgi kaugemale suur tänu, härra Leitfried ja järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna proua Mais-, Maisner, palun. jah, suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad volinik Kallas Valges raamatus kirjeldab, kuidas tema kujutab endale ette tulevikku. ta kirjutab, et meil oleks vaja stiimuleid selleks, et transpordisektorit muuta keskkonnasõbralikumaks ja ta ütleb, et meil on ka vaja uusi rahastamisvahendeid selleks, et põhjustaja maksab põhimõtet kasutaja saastaja maksab põhimõtet kasutada. praegusel hetkel oleme me välja töötanud süsteemi, millega on võimalik selle põhimõttega lõplikult sisse viia. seda tegi Belgia eesistujamaana, ta pingutas väga palju, oli kolm tähtsat inimest Belgiast, kaasa arvatud ka raportöör, kellel tõesti õnnestus lahti teha uks, avada uks uutele võimalustele. ja ne, ma oleksin tahtnud, et need Belgia püüdlused oleksid kroonitud suuremast edust, sest kompromiss, mille me saavutasime, on tagasihoidlik, aga me saavutasime selle. jah, tõesti, me oleme praegusel hetkel teatud sihipärasuse sisse pannud viiskümmend protsenti infrastruktuuri kuludest äh, peaks minema sellesse sisemisse võrgustikku, kuid nüüd öeldakse, et meil on vaja paremaid võrgustikke selleks, et infrastruktuuri süsteeme, infrastruktuurisüsteeme üleval hoida, ehk see tähendab seda, et meil on vaja rohkem investeerida taristutesse praegusel hetkel oleme me teinud sammukese edasi selleks, et meil oleks võimalik tulevikus taristusüsteeme paremini üles ehitada ja neid toetada, seepärast tuleks ka selle kompromissi poolt hääletada. jah, tegemist oli raske lahing, lahinguga ja vahepeal tundus, et me ei saavuta mitte midagi, sellepärast et liikmesriikidest osad olid täiesti selle vastu. aga tundub, et nüüd siis, kui teatud äh, edu me saavutasime. suur tänu, proua Maisner ja nüüd üks minut ja härra Vlasak, palun vážený pane předsedo dámy a pánové komise austatud president austatud daamid ja härrad komisjon oma direktiivi eelnõus on pakkunud välja maksu selleks et maksustada keskkonnasaastet, müra, CO2 heitmeid ehk väliskulud püütakse kuludesse sisse võtta selleks, et kehtestada saastaja maksab põhimõte. ma toetan seda põhimõtet, see on väga oluline selleks, et äh, vähendada negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. ning see aitab ka paremini korraldada transporti nii riiklikul kui kohalikul ning rahvusvahelisel tasandil. Äh, tegemist on sellise Mm, valdkonnaga, mis omab väga suurt mõju, arvestades praegust majandusolukorda ning äh, survet vedajatele, usun, et liikmesriikidele peab jääma võimalus võtta kasutusele meetmeid ja uusi süsteeme järk-järguliselt ning tuleks ette näha ka stiimulid selleks, et oleks võimalik tõhusamalt uuendada oma masinaparki keskkonnasõbralikema masinate vastu. aitäh, härra Vlasak ja nüüd üheks minutiks saab sõna proua Durand suur tänu, härra president, meil ei ole siin mingisugust põhjust ennast õnnitleda, me oleme rohelisest ökotranspordist väga kaugel. mis selles tekstis kirjas on, nimelt siin on lubatud, lihtsalt lubatud liikmesriikidel vabatahtlikkuse alusel kasutada saastaja maksab põhimõtet. ja lisaks sellele on see võimalus nii piiratud, selle, ja see tähendab seda, et see läheb veokitele maksma kaks, kolm, neli senti rohkem ja kuidas saaks selle paari sendiga midagi suurt muuta ja minu meelest roheliste seisukohast ei ole see küll mingi suur edu olnud. väliskulude jah, kasutamine tõsi küll, sissetoomine on positiivne, aga samas nõukogu on survele järgi andnud. meie küll usume sellesse põhimõttesse, see põhimõte on väga-väga oluline, samasugune printsiip nagu ka teised Äh, on, mis on teised jõudnud Euroopa seadusandlusesse. meie nõuame seda, et see põhimõte täpselt samamoodi jõuaks seadusandlusesse, lahingud on meie ees ja me tõesti tahame seda, et äh, transpordiviisid muutuksid ja et me tõesti hakkaksime aktiivselt võitlema keskkonna äh, eest. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Stas, proua Stasi. voorzitter, het huidige voorstel voor het Eurovignet. suur tänu proua, härra president, see Eurovinjeti ettepanek on selline, millega soovitakse tõhusamat maantee- ja raudteetransporti luua. parlamendi jaoks on see esimene samm, kuid see esimene samm viib vales suunas, see tähendab seda, et liikmesriikide õigus neid direktiive äh, rakendada ei ole tõhus, praegusel hetkel tundub, et kulud kilomeetri kohta äh, tõusevad. selle ettepaneku tegemine tähendab seda, et transpordiettevõtted peavad äh, ennast valmis panema uute raskuste tekkimiseks, täiesti selgelt nende äh, maksud tõusevad. kõnelejad katkestati, proua Stassen, palun kas teil oleks võimalik natukene aeglasemalt rääkida, küsib härra president, sellepärast et teid on raske tõlkida. härra president, võib-olla on täiesti selge, et Euroopa Parlament praegusel hetkel maanteetranspordi hävitab kliima kaitsepõhjustel ja ei või leppida sellega, et maanteetranspordiettevõtted peavad veelgi rohkem makse maksma. suur tänu, kolleeg Stassen ja nüüd kolleeg Kantšan, palun. suur tänu, härra president, härra volinik, härra minister. kõigepealt tahaksin tunnustada siin raportööri tehtud tööd. ta tõesti üritas kõikide võimaluste piires äh, välja töötada head kompromissi ja sellepärast ma arvan, et me peaksime tavalisest äh, protseduurist kinni pidama see valdkond peaks minema lepitusläbirääkimistele, sellepärast et praegusel hetkel komisjon ei ole meie ettepanekutega nõus. ja me ei saa praegu meile esitatud dokumendiga nõus olla. saastaja maksab põhimõte on põhimõte, millest me peaksime kümne küünega kinni hoidma. ma otse loomulikult olen transpordi korraldamise poolt, kuid Eurovinjeti algatus on kõigest osaline algatus, mis toob endaga kaasa raskusi, eriti majanduskriisi oludes, mida me oleme praegu läbimas. ja väga suur osa tähtsatest majandussektoritest äh, on sellest algatusest puudutatud. jah, me peame kuidagi sissetulekuid tagama, kuid mulle tundub, et praegusel hetkel sissetulekuid, mis tulenevad äh, transpordi maksustamisest, ei investeerita tagasi transpordisüsteemi. ja seepärast olen ma väga kriitiline selle algatuse algatuse osas ja ma arvan, et äh, praegu meil ei ole võimalik äh, majandust Euroopa Liidus ühtlustada ja et äärealad kaotavad. välja pakutud äh, süsteem ei tundu mulle olevat tõhus ja ma ei usu, et see parandab olukorda ka Öeldakse siin, et liikmesriigid ise võivad otsustada, kas nad seda maksu kasutavad või mitte, kuid piiriülese transpordi puhul juhtub tihti niimoodi, et äh, ollakse sõltuvad teistest liikmesriikidest. nii et mina ei nimetaks seda algatust edukaks algatuseks ja ma arvan, et meil on vaja veel väga palju ära teha, eriti selles osas, mis puudutab praamiühendusi. suur tänu ja nüüd proua Aiala Sender proua Ayala Sender. Sí, perdone, perdone, presidente, que justamente me habían llamado y estaba fuera. Sí, quería... ma vabandan, president, mind siin eksitati, segati. kõigepealt ma tahan avaldada tunnustust raportöörile kohe algusest peale ma võtsin temaga ühendust ning selgitasin raportöörile, et Äh, äärepoolsematel aladel on omad probleemid, omad raskused äh, ja, ja äh, pluss nii-öelda mägipiirkondade probleemid, mis teevad raudteeühenduste loomise väga raskeks, kasutades ära tänast suurepärast võimalust, et meil on kohal volinik Kallas, kes avaldas omapoolseid kahtlusi Pürenede ühenduse osas, siis võin öelda, et nüüdne Eurovinjeti Eh, kokkulepe seab täiendavad maksud eh, maanteetranspordile eh, nii idas kui lõunas transpordile, kus tuleb vedada tooteid, mis on nii-öelda madala väärtusega, sellel kõigel on omad tagajärjed. siin öeldi, et maks on vaid mõned sendid, mille eest ei saa mitte midagi saavutada, aga me näeme, mm, milline nii-öelda kurgikatastroof äh, meie ümber toimub, äh, mis on andnud tohutu hoobi tuhandetele Hispaania tootjatele ja vedajatele just täpselt äh, nende nii-öelda paari sendi pärast tuhande kilomeetri eest sellise toote puhul nagu Hispaania kurgid, mis on vajalikud selleks, et need tooted jõuaksid kõikidele turgudele. kohe algusest peale, kohe mm, sellest ajast alates, kui tulid välja esimesed ähm, raporteid selle kohta, äh, millist äh, mõju avaldavad äh, teemaksud, loobuti nende kehtestamisest ja, ja arvati, et maksudega suudetakse erinevad probleemid kõrvale jätta, nagu näiteks ummikud, aga see nii ei ole. ning on veel teisigi olulisi probleeme, näiteks vaatame, millises olukorras on meie riikide maanteed ning loomulikult eh, ka saastuse küsimus, aga me teame, et et me ei, ei suuda eh, nende probleemide vastu selle maksuga eh, võidelda ja me hääletame ettepaneku vastu. aitäh, proua Aialam. ja nüüd proua Kris Päkk üheks minutiks suur tänu, ähm, et kokku võtta äh, see töö, mida me oleme teinud, ma ütleksin, et lõpuks ometi, aga natukene kahju on ka. lõpuks ometi ütleksin sellepärast, et äh, lõpuks on saavutatud kokkulepe ja et saastaja maksab põhimõte on võtmas kuju ja kahju on natukene sellest, et vaatamata sellele, et asjad on tõesti rahva rahanduse, riigi rahanduses rasked paljudes liikmesriikides ei kasuta me ära kõiki võimalusi selleks, et koguda vahendeid selleks, et prioriteetprojekte rahastada härra Kallas ja komisjon peaksid kindlasti karmi kontrolli rakendama. kahju on mul natukene ka selles, et tegemist on nii-öelda miinimumkokkuleppega eh, liiklusummikute vähendamiseks, sellepärast et tipptundide jaoks kasutusele võetud süsteem on eh, pehmelt öeldes eh, hägused. komisjon peaks ka siin näitama juhi rolli ja kolmandaks on natukene kahju, sellepärast et Äh, praegune direktiiv aastast tuhat kaks tuhat kaksteist näeb ette üle viie tonnise raskeveokite äh, äh, reguleerimise, kuid ka see sõnastus on natukene nõrk, tegemist on väikese kompromissiga, väike samm, aga samm sellegipoolest, nii et hääletame selle poolt. suur tänu, proua Kirisbek ja üheks minutiks annaksin nüüd sõna härra Tšarnekile. suur tänu, härra president proua Lichtenberger rääkis sellest, et Euroopa Liidus on mõistlikke ministreid. võib-olla ta tooks mõned näited nende kohta, see nimekiri ilmselt ei saa olema väga pikk. tahaksin tänada aga omalt poolt raportööri, kes on oma tööga tublisti toime tulnud. tänase arutelu tänane arutelu on mõttekas, kõik äh, äh transpordiettevõtted peavad nüüdsest rohkem maksma, kriisiaegadel on muidugi see raske, kust need vahendid tulema peaksid. ja tekib ka küsimus, et mille jaoks neid lisavahendeid kasutatakse. kui seda raha kasutatakse äh, marginaalsete probleemide lahendamiseks ja see läheks ainult äh, väikeste gruppide taskutesse, siis sellest oleks küll kahju. me ei taha ju Euroopa Parlamendi templiga maksu kellelegi kehtestada. suur tänu, härra Tšernetki ja nüüd härra Kraamer, üks minut härra president, daamid ja härrad, transport Euroopa Liidus on liiga odav, ainult keskkonnakaitse on kallis ja seda kõike oleme me ise tahtnud ja see direktiiv ei muuda ka mitte midagi. meil on tegemist moonutatud konkurentsiga ja need maksueelistused, mis on veoautodele ette nähtud, neid ei vähendata. iga veoauto põhjustab kuuskümmend tuhat korda rohkem saastatust kui ähm, sõiduauto, kuid otse loomulikult ei maksa ta kuuskümmend tuhat korda rohkem. meil on erinevad teedemaksud Euroopa Liidus ja need kehtivad juba aastakümneid. iga kilomeetri eest peab rong äh, maksma, äh, olenevalt sellest, kas ta veab äh, kaupa või inimesi samal ajal aga veoautode puhul on see vabatahtlik ja autode puhul ei ole mitte mingeid piiranguid pandud, samal ajal kui rongide puhul on piirangud, nii et see ei ole kohe kindlasti mitte tõhus lähenemine. kui me tahame, et mobiilsus ka muutub ja et me saame ka keskkonda kaitsta, siis tuleb midagi ära teha. meie rohelistena soovime keskkonda kaitsta ja mobiilsust tagada ja sellepärast on meil vaja eh, tõhusat eh, süsteemi ja see Eurovignett on kõigest tibatillukene samm selle võrdsuse pool. suur tänu, härra Pafton! aitäh! autovedajate töö on meie majanduse keskel, kui me paneme neile täiendava maksu juurde, siis lõppkokkuvõttes maksab selle kinni tarbija. Ühendkuningriigi valitsus on vaadanud maksustamise küsimust selleks, et olla kooskõlas Euroopa Liidu nõu-, nõuetega aastaks kaks tuhat viisteist. meil ei ole praegu sellist maksu kehtestatud, samas välismaised ähm, autoettevõtjad äh, on soodsamas olukorras, kes ei maksa mitte midagi meie teede kasutamise eest, aga meie maksame äh, täiendavat maksu, mis annab välismaisetele ettevõtjatele konkurentsieelise võrreldes Ühendkuningriigi ettevõtjatega. kui käesolev direktiiv laiendab meetmed kõikidele vedajatele, Äh, siis äh, sellega me saame üle tahtmatust äh, kaudsest maksust, mida ka komisjon tahab kestada aastaks kaks tuhat kolmteist. meil on vaja ühehäälsust nõukogu tasandil selleks, et õigusakte vastu võtta. see on üks võimalus kaudset maksu kehtestada ja kõik need, kes on tõelised demokraadid, ei tohiks sellise ettepaneku nõustuda. aitäh, härra Pahvtšon! ja nüüd saab äh, sõna äh, proua de Veera. suur tänu, härra esimees, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on Euroopa saatnud endale eesmärgiks ka meie majanduse rohelisemaks muutmise ja äh, transpordi moderniseerimise. kõik liikmesriigid on toetanud seda eesmärki, sealhulgas ka kõik meie parlamendisaadikud ja seega on väga kahetsusväärne, et aastast kaks tuhat kaheksa on üsna mitu liikmesriiki eesmärgiks hoopis võtnud uue Eurovinjeti äh, direktiivi äh, ulatuse kokkutõmbamise ja selle sisutuks jätmise. Äh, härra Elhad Rui on väga suure töö ära teinud ja tänu temale on läbirääkimised nõukoguga viinud selleni, et lõpuks on meie ees kompromiss. selge, et see tekst ei ole sugugi nii ambitsioonikas kui meie esialgne ettepanek kuid esimest korda tuleb sisse äh, saastaja maksab põhimõte siiski ning äh, transpordi äh, väliskulud on nüüd siis internetil interniseeritud ning see kindlasti peaks parandama transpordi olukorda liikmesriikides, kuid kutsuksin üles kõiki liikmesriiki reinvesteerima need suurenenud tulud siis moderniseerimise infrastruktuuride puhul. maanteetollide tulenevaid vahendeid tuleb samuti kasutada selleks, et motiveerida vähem kaubavedusid meie maanteeteedel. me peame selle kompromissi kindlasti vastu võtma, mis meile praegu teisel lugemisel vastu pakutakse, nii avaksime me jätkusuutlikumale transpordile uue tee. suur tänu, proua TV Irak, pooleteiseks minutiks annaksin sõna härra Barniole, suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid Äh, ma olen äh, mõneti rahul, lõpuks ometi see uus direktiiv, Eurovinjeti direktiiv äh, toob sisse teetollid ja see arvestab tulevikus ka siis müra saastega ja saastega laiemalt. miks olen veel rahul? sellepärast, et LH Trui raport ja suur tänu härra, härra LH Truile, kes on olnud väga järjepidev, peegeldab väga täht-, täpselt seda, et meie sooviks on see, et äh, maanteetranspordi kuludesse arvestatakse äh, ka saastaja maksab äh, põhimõte. kuid tunnen ka teatavat kahetsust, sellepärast et liikmesriigid on kolm aastat pidanud neid läbirääkimisi, kuid ei lu-, kuid keskkonnapoliitikas ja majanduspoliitikas on üles näidanud protektsionistlikku poliitikat ja ei ole tõhusalt panustanud sellele, et raudteetranspordi edasi arendada ja väga oluline on, et äh, uutest maksudest siis tõusetuvad tulud kasutataks taristute moderniseerimiseks. kuid ma tahaksin vii-, veel ühte kahetsust selle kompromissi puhul väljendada. nimelt äh, saastaja maksab põhimõte on väga piiratud ja vee-, jällegi kord äh, tänu härra Elha Trui järjepidevusele ja on Eh, siiski eh, Euroopa Komisjon, härra volinik, eh, jäänud kaotajaks teatava natsionalismi ja egoismi ees liikmesriikide poolt. suur tänu, härra Barnio ja härra Schmidt saab järgmisena sõna. palju tänu, president, austatud volinik. suur tänu ka raportöörile väga hästi tehtud töö eest nii raskel teemal. Need eeskirjad, mida me oleme arutanud, on üleskutse liikmesriigidele eh, tõepoolest kasutada paremini seda raha, mida kogutakse keskkonnakaitseks ja seetõttu meie Euroopa Parlamendis peame jätkuvalt korrutama oma valitsustele liikmesriikides, eh, kuivõrd oluline on neid soovitusi järgida, nendest kinni pidada. et, et ei maksta müra ja saastuse eest Eh, ilma asjata, nimelt et seda raha kasutatakse ka selleks, et eh, ehitada müratõkkeid ja nii edasi. ja nii, nagu mõned kolleegid on öelnud, eh, see täiendav maks peab olema kasutatud tõhusalt, selleks, et kaitsta keskkonda ning vähendada CO2 heitmeid Euroopa Liidus ning see tähendab seda, et me peame kasutama keskkonnamakse selleks, et võidelda keskkonnaprobleemide vastu. aitäh! härra Schmidt. ja nüüd üheks minutiks saab sõna härra Van Dalen. suur tänu, härra president, Eurovinjeti otsusega on Euroopa teinud õige sammu õiges suunas ja ka maanteetranspordis hakanud kasutama saastaja maksab põhimõtet. lõpuks on meil kokkulepe, millega on ette nähtud, et taristu kasutamise ja mürakulud äh, maksavad kinni ka transpordiettevõtted ja Euroopa Liidu liikmesriigid võiksid mõelda selle süsteemi kasutamise peale. oleks väga hea, kui Holland ka seda teeks, kaasa arvatud ka Hollandi peaminister äh, härra Van der Rütte sellepärast, et tegemist on väga hea kokkuleppega. ma loodan, et komisjon teeb ka ettepanekuid, et äh, samm-sammult ka teistele transpordiliikidele äh, kulude kandmine peale panda. otse loomulikult tuleb meil siin erinevusi arvestada. näiteks äh, siseveetranspordi puhul äh, ainult mitte siseveetranspordilaevad ei kasuta jõgesid, vaid äh, tuleb mõelda ka selle peale näiteks, et väga palju niisutatakse jõeveega. suur tänu, härra Van Dalen ja järgmisena poolteist minutit ja härra De Grandes Pascal, palun. suur tänu, härra president ei ole ju juhuseks see, et Hispaania, Itaalia, Kreeka, Iirimaa, Portugal on need riigid, mis kõhklevad Eurovinjeti sisseviimise osas. siin kritiseeritakse neid äärealadel asuvaid riike meil on suured probleemid, millega tuleb hakkama saada. eurovinjete sisseviimine toob endaga kaasa väga palju vastuolusid ja tegelikult ka äärealade riikide majanduse nõrgenemise. meil on vaja siin praegu väliseid kulusid ratsionaliseerida ja midagi teha transpordivoogude vähendamiseks kuid praegusel hetkel ainult äh, suured äh, raskeveokid on need, mida maksustatakse, mitte aga sõiduautosid ja see toob endaga kaasa diskrimineerimisega. siin Eurovinjett oli ette nähtud äh, taristute olukorra parandamises, kuid see ei too endaga mitte midagi kaasa, sellega ei ole võimalik Euroopa transpordivõrkusid parandada. ja meil on vaja ka erinevate riikide huvisid äh, kaitsta. praegusel hetkel on tulemuseks see, et maanteetransporti kasutatakse väga palju kaubaveoks, tihti ka sellepärast, et see on ainus võimalus. oleme praegu majanduskriisis, Euroopa Liidu toodete konkurentsivõime pärast ei ole meil võimalik siin praegu hakata mingeid eksperimente läbi viima, sest see võib endaga kaasa tuua majanduse olukorra äh, halvenemise ning toiduainekriis, mis viimasel ajal on äh, meie tähelepanu köitnud, eriti Hispaania toodete osas on täiesti ebavõrdne olukord ja praegusel hetkel peaks ka siin mõtlema, kes need kulud maksab ja ma arvan, et Eurovinjetiga ei ole võimalik seda probleemi lahendada, sellepärast Hispaania delegaadid hääletavad selle algatuse vastu. suur tänu, järgmisena poolteist minutit, härra Danellis, palun. jah, suur tänu, härra president praegune põhimõte on ju see, et Äh, kasutatakse ka väliskulusid ja see on väga tähtis põhimõte. tegemist on põhimõttega, mis on kaasaegne ja paindlik äh, ja mille puhul kasutatakse saastaja maksab põhimõtet meil tuleb tõesti seda põhimõtet ka suurtel teedel kasutada. meil tuleb kõrvaldada ka kahtlused, mida siin mõned delegatsioonid on ka õigustatult äh, tõstatanud. meil tuleb midagi ette võtta. kompromisstekst, mille töötas välja kolleeg Elka Trui, soovib ju, et kasutatakse igal pool ühesugust süsteemi ja et äh, raskeveokid vahetatakse Euroopas välja uuemate vastu ja soovitakse ka transpordivoogusid vähendada. nii et äh, tulemuseks oleks see, et me saaksime läbipaistvalt direktiivi rakendada kõikides liikmesriikides ja teha seda võimalikult kiiresti ja et me kasutame lepingut niimoodi, et et äh, seda oleks võimalik kasutada ka taristu parandamiseks. suur tänu, härra Danelis ja järgmisena poolteist minutit ning härra Pirker, palun. suur tänu, härra president. see direktiiv, nagu me kõik teame, kujutab endast kompromissi, aga tegemist on kahtlemata hea kompromissiga kompromiss on hea sellepärast, et kompromiss arvestab mõlemaid osapooli, vähemalt teatud piirini. ühelt poolt äh, transpordiettevõtteid ja teiselt poolt tarbijaid ja kodanikke, kes kannatavad lärmi ja heitmete all. mis on selle direktiivi eelised? esiteks äh, teedemaksu sihipärane kasutamine taristu investeeringuteks, see on ka rahvamajanduslikult väga huvitav aspekt, sellega on võimalik teid parandada, parandada, teiseks ähm, äh, süsteemide ühtlustamine, millega on võimalik ka kulusid vähendada ja see annab liikmesriikidele võimaluse ning vabaduse kulusid äh, müra vähendamiseks, CO2 heitmete vähendamiseks, ka teedemaksu siis ka sisse arvestada. ja kolmandaks, äh, transpordi juhtimine saab arvestada tipptundidega ja ka sellega, et kes ostab uuemaid, vaiksemaid ja äh, keskkonnasäästlikumaid veoautosid, maksab vähem. niimoodi on võimalik meil vähendada ka liiklusummikuid ja parandada raskeveokide olukorda jah, otse loomulikult läbirääkimistel ei olnud võimalik kõikide soove rahuldada, kuid need positiivsed nüansid, mida nimetasid ja mis läbirääkimistel läbi suruti ja mida tegi parlament, peaksid endaga tõesti positiivseid arenguid kaasa tooma. ja ma loodan, et direktiivi rakendamine ei too endaga kaasa liiga palju bürokraatilisi tõkkeid, sest see ei parandaks kohe kindlasti asja. suur tänu! suur tänu, härra Birker ja nüüd poolt üks minut ja proua Tikau. suur tänu, härra president see, et äh, väliskulud tuuakse tollimaksu alla, annab kindlasti võimaluse liikmesriikidele tõusvaid tulusid kasutada äh, Euroopa-üleste transpordivõrkude arendamiseks äh, ja kasutada neid oma võrgustikel mis võib-olla ei ole osa Euroopa ülestest võrkudest. meie kindlasti ei tahaks suurendada barjääre liikumisele perifeersetes liikmesriikides, kes enam ei saa oma tooteid üldse eh, transportida, kindlasti ei tohiks eh, transporti ja eh, päritolu järgi neid diskrimineerida. peaks olema hoopis selline äh, äh, teemaksusüsteem, kus hüvitatakse neid kulusid, kui tegemist on konkurentsi moonutamisega ja kindlasti tuleks neid vahendeid kasutada infrastruktuuri kasutamiseks ning äh, väliskulude mm, maksustamist tõusvaid tulusid äh, selleks, et äh, rohkem kindlaid parkimiskohti luua ja et üldse parandada parkimisvõimalusi. suur tänu äh,, härra Filanza! suur tänu, härra president, kallid kolleegid, me kõik teame, kui oluline on kaubatransport tööd äh, jätkusuutlikumaks muuta, kuid seda on võimalik teha läbi konkreetsete investeeringute taristustesse ja läbi masinapargi uuendamise, Eurovinjett äh, lähtub saastaja maksab põhimõttest, kuid see toob endaga kaasa tõsiseid kahjusid osadele liikmesriikidele võrreldes teistega. me ei räägi siin mitte ainult mõjust transpordile, millega tegelevad VKE-d, vaid ka tervetele riiklikele süsteemidele ilma piisava siduva seadusandluse ja konkreetsete vahendite sihtotstarbeliseks muutmiseta ei näe me küll siin mingisugust paranemist keskkonna olukorrale ega ka muidu läbirääkimised on viinud küll väikeste positiivsete sammudeni, kuid koostalitlusvõime ja muud äh, probleemid on jäänud lähendamata, lahendamata ja, ja seega ei ole minu meelest see lahendus praegu küll vastuvõetav ning me peaksime need teemad lahendama siiski läbi seadusandluse siduvaks muutmise. suur tänu, härra Fidanza, härra Prons, üks minut, palun suur tänu, see direktiiv võib olla see viimane piisk karikas Briti transpordisektorisse, meie transpordisektor on viimase kümnendi jooksul pidevalt kahenenud, kaheksa protsendi võrra on vähenenud litsen-, väljendatud litsentide arv Ühendkuningriigis, kaheksakümmend protsenti üle väina transpordist on võõrastest kätest ja viimastel äh, aastatel on ka palju kodumaiseid ette valinud, üle läinud välismaalastele. ja järjest rohkem on selliseid veokeid, kus veokid on Äh, välismaised äh, äh, ja makstakse veokimaksu, mis on väga väike oma koduriikides, aga kaubavedu võetakse kõik meie riigis üle. räägitakse sellest, et see on konkurentsi jaoks hea, see on teile üks magus sõna, aga konkurents ei ole õiglane konkurents. Ühendkuningriigis on nii kütuse kui ka maanteemaks kõrgem kui teistes võõramaised eh, transpordijad, kes oma kütusega tuhandeliitrises eh, paak, tuhandeliitriste bensiinipaakidega ringi sõidavad, eh, ei ole õiglane konkurents ja see direktiiv, sellele tuleb vastu astuda, sellepärast et muidu hukkub meie transpordisektor. suur tänu, härra Prants. üheks minutiks saab sõna härra Dorfmann. president. härra president kohe kindlasti sisemajandus on üks väga suur edusamm ja et äh, transpordisektor kuulub sinna hulka. kuid äh, kui viiskümmend miljonit tonni veetakse maanteed pidi, ma ise elan selle ääres, siis ma arvan, et tuleks tõesti mõelda ka nende kodanike peale, kes nende teede ääres elavad ja kuidagi lärmi, müra vähendada, nii et kohe kindlasti on see ettepanek sammukene õiges suunas, kui investeeringuid kasutatakse selleks, et mürakaitset välja ehitada ja hoolitseda uute modernsete raskeveokite kasutamise eest ja kui me räägime raudteetranspordist, et siis ka uued vagunid oleks kasutusele võetud. ja näiteks äh, mägistes piirkondades võiks tõesti maksumäära tõsta, minu arvates on see väga hea ettepanek ja nüüd see vabatahtlikkuse põhimõte, äh, meil on riike, mis ei soovi Eurovinjet, ja nad ei kavatse seda sisse viia, aga ma ei usu, et see tooks endaga kaasa diskrimineerimise, diskrimineerimise Euroopa Liidus, samal ajal aga oma kodanikud jätavad nad küll hätta. suur tänu ja nüüd härra Kelly, palun üks minut. aitäh, president, mulle tundub, et ettepanek üldiselt liigub positiivses suunas me oleme jõudnud olukorda, eh, kus me peame tegelema kliimamuutuste küsimustega kõikide meetmetega, mis meie käsutuses on ja ka eh, siis saaste küsimusega, seetõttu ma leian, et eh, praegune ettepanek, mis puudutab raskeveokeid ja nende maksustamist, on samm õiges suunas üks aspekt, mida tasub eriti edasi arendada, on nimelt see, et me peame tähelepanu pöörama sellele, et töötada välja sellised tehnoloogiad, mille abil on võimalik äh, töötada välja selliseid mootoreid, äh, mis on kütusesäästlikumad, nii et vähema kütusega suudaksid nad läbi, läbida pikemaid Ähm, vahemaid, selleks on vaja teadusuuringuid ja tegelikult äh, selliseid mootoreid ei ole vaja mitte ainult raskeveokitele, vaid kõikidele veokitele, nii et see on selline valdkond, mida me peame täiendavalt edendama. aitäh, härra Kelly! ja nüüd saab sõna härra Ena üheks minutiks suur tänu, härra president, lõpuks ometi on tõstnud äh, maanteetranspordi maksustamise küsimus ja Eurovinjeti uus pakkumine on hea uudis kõikidele eurooplastele, samas oleme aga päris kaugel äh, sellest, et kaubaveod maanteedel ole, oleks sama kallis, kui äh, see on ühiskonnale tohutud kulud rahva tervisele, keskkonnasaaste, õnnetused ja nii edasi ma tean, et rahvas kannatab selle all, et miljonid veokid meie maanteedel kogu aeg on. lisaks sellele see, et veokijuhtide palgad on väga väikesed, ümbrikupalgad, nii edasi, terviseprobleemid, jah, tuleb tõesti teha endast parim selleks, et eh, teisi transpordisektoreid soodustada maanteetranspordi ees, seda teha üle terve Euroopa ja meie naaberpiirkondades ja mõistlikul viisil eh, tuleb reguleerida, et selle eest ei maksaks ei tarbija ega VKE-d, vaid kõige suuremad saastajad, kõige suuremad koormajad, näiteks nagu ka suured eh, kaupluste ketid. suur tänu ja sellel öö, punkti lõpetuseks saab sõna volinik Kallas, palun. Ah, for... suur tänu, austatud parlamendisaadikud, austatud president, äh, märkuste eest, teen ka omalt poolt äh, mõned märkused. kõigepealt Eurovinett ei tähenda Euroopa maksu. Äh, see tuleb selgelt silmas pidada, nii et hoopis vastupidi, tegemist on direktiivi, ka, mis reguleerib äh, maanteemaksu, meil on kakskümmend kaks erinevat liikmesriike, kes kasutab erinevatele sõidukiliikidele äh, erinevaid makse, nii raskeveokitele kui erasõidukitele, seega nii-öelda erinevate riikide erinevad maanteekasutajad kasutavad siis ja maksavad erinevaid makse, kui nad kasutavad võrgustikku. teiseks, ähm, palun nõustuge selle kompromissi, kompromissiga, kompromiss on suurem ja keerukam, kui ta esmapilgul paistab ja siin on kaks põhimõttelist võitlust. esimene võitlus puudutab põhimõtet, kes peaks maksma ja mille eest peaks maksma nii-öelda selle eh, taristu eest. nii et eh, see saastaja maksab põhimõte eh, kohaldub nii ehk naa, aga nüüd see teine võitlus ja see on eh, pigem selline jätkuv ja terav võitlus, on nimelt see, et eh, meil on konflikt nende riikide vahel, eh, kust läheb ehm, transiitliiklu-, mahukas transiitliiklus läbi, kes soovivad näha suuremat paindlikkust selleks, et toime tulla taristuprobleemidega ning jagada seda koormust, mida toob kaasa taristu kasutamine, et see koorem oleks jagatud kõikide kasutajate peale ja on neid äh, liikmesriike, kes on väga ägedalt ettepaneku vastu ja need riigid tulid ka tänase arutelu käigas, käigus väga hästi välja. tahaksin teile meelde tuletada, et viieteistkümnendal oktoobril leppis nõukogu kokku poliitilises kompromissis. Äh, blokeeriv äh, vähemus oli väga lähedal ja, ja nüüd see võitlus jätkub siin. raportöör härra L. Kadri on teinud ära tohutu töö selleks, et saavutada hea kompromiss ning pakkuda välja kompromissiks hea ettepanek, seetõttu ma siiralt palun teil toetada seda kompromissi. E, esmapilgul tundub, et jah, et siin on väga palju selliseid väikeseid üksikasju, e, mis ei ole vastuvõetavad Euroopa Liidu erinevate liikmesriikide erinevatele inimestele, aga tegemist on tõepoolest suure sammuga, mida on töötatud välja juba aastaid ja nüüd on aeg astuda ära see samm, aitäh. suur tänu, härra volinik ja nüüd minister Jüri. suur tänu, härra president kõigepealt tahaksin öelda oma tänusõnad selle väärtusliku arutelu eest. siin tõstatati väga palju argumente, nüansse ja siin nagu öeldi, tegemist on kompromissiga. hoolimata raskustest äh, ja aruteludest oli võimalik kompromissile jõuda ja tegemist on tõelise edusammuga, nagu härra Leifrid ütles olen äh, ka tänulik kiidusõnade eest Ungarile kui eesistujamaale. nagu iga kompromissi puhul on tegemist tõesti äh, köiel tantsimisega. meil oli vaja leida tasakaal keskkonnaprobleemide ja majanduse äh, jätkusuutlikkuse vahel. ma ei ole nõus sellega, et keskkond ei ole nõukogu jaoks tähtis, sest meil ei oleks seda direktiivi siis. aga nagu öeldud, meil oli vaja leida tasakaal ka äärealade ja Euroopa Liidu keskmes asuvate riikide vahel. seepärast äh, üritasime leida lahendust, mis ei jätaks äärealasid kõrvale. ja meil õnnestus kvalifitseeritud häälteenamus selle ettepaneku taha nõukogus saada, nii et ma loodan, et parlament äh, toetab ka seda ettepanekut. jah, võib-olla tõesti tegemist on kõigest äh, tilgakesega kuumale kivile, kuid meil on võimalik niimoodi tasakaalustada kulusid ja maksust saadud tulusid investeerida tagasi maantranspordisektorisse. ma olen täiesti kindel, et meil on võimalik äh, seda algatust parandada erinevate sammude kaudu, sest tegemist on tõesti kõigest väikese sammuga edasi. on veel terve rida asju, mida siin tõstatati, esiteks äh, äh maksutulud, mille kohta küsis härra Sterks, kokkuleppes on üksikasjalikult öeldud, kuidas liikmesriigid maksutulusid kasutavad proua Maisnerile tuleb öelda et, et viiskümmend protsenti läheb TNT äh, võrkude rahastamiseks. see on tõesti väga hea kompromiss ja nagu härra Sterks ütles, tegemist on esimese sammuga, aga tegemist on esimese sammuga õiges suunas. siis härra Sterks tõstatas veel ka teisi küsimusi, nimelt äh, saastuse kulud kokkuleppes on ka see küsimus lahendatud, sest liikmesriikidel on võimalik äh, maksustada erinevalt äh, vastavalt äh, ajale ja kohale. nii et on võimalik piirkondades, kus saastatus on ah,, kus ummikud on suured, on võimalik ka rohkem maksustada ja niimoodi on meil võimalik siis umbikute vastu võidelda. väliskulude puhul on meil erinevad äh, vahetegemise võimalused ka saastatuse vastu võitlemiseks meie teedel. ja proua Lichtenberger esitas kolmanda küsimuse väliste kulude kohta nõukogu neljateistkümnendal detsembril esimesel lugemisel töötas välja oma seisukoha ja siis parlament esitas omad tingimused selleks, et kodanikele anda edasi sõnum, mistõttu me panime veel lisatasud äh, mägistele piirkondadele ja üks kuni, esimese kuni kolmanda kategooria äh, raskeveokitele, sest äh, need äh, raskeveokid saastavad rohkem ja teatud veokiklasse maksustatakse kohe teisi hiljem. selleks, et transpordiettevõtted ostaksid uuemaid äh, raskeveokeid tuleb meil ka stiimuleid luua euro kuuenda kategooria raskeveokite ostmiseks, sest need saastavad vähem. härra president, tänane arutelu tegi selgeks, et Eurovinjeti direktiiv on väga tähtis ja positiivne samm transpordivaldkonna jaoks ettepanek raskeveokite osas on ka sümboolne, tegemist on esimese korraga, kus saastaja maksab põhimõtet äh, hakatakse kasutama ja me tahame tõesti väliskulusid arvestada kõikide transpordiliikide puhul tulevikus. meil õnnestus äh, Euroopa Parlamendiga jõuda kokkuleppele ja ma olen veendunud, et meil on võimalik ähm, majanduslikult tõhusust äh, parandada ja ka ähm, keskkonna saastatust leevendada ja et kodanikud võidavad sellest direktiivist. suur tänu. nüüd tahaksin anda sõna selle lapse isale, härra El Hadruile suur tänu. suur tänu, härra president, ma tahaksin tänada kõiki neid, kes mulle toetust avaldasid, lubage teatada ka neid, kes oma märkuseid jagasid, isegi kui nad ei olnud nõus selle raportiga. transport äh, kannab suuri kulusid, infrastruktuuri kulusid äh,, aga loomulikult on silmitsi ka teiste probleemidega, keskkonnaprobleemid, ummikud ja nii edasi ja seega meil on vaja kindlasti Euroopas sellist raamistikku, mis annaks liikmesriikidele võimaluse kasutada saastaja maksab põhimõtet. ja nii oleks siis liikmesriikidel vahendeid, mida saaks tra-, tasinvesteerida transpordisektorisse selleks, et parandada meie ühiskondi laiemalt ning kindlasti tõhustada süsteeme ja selleks, et erinevate transpordiliikide vahel oleks suurem koostalitlusvõime ja seega ma ütlesin alguses, et väga raske on kokkuleppele jõuda, oma ro-, valges raamatus soovib komisjon seda, et väliskulud võetakse arvesse äh, kohustuslikus korras aastast kaks tuhat kakskümmend ja loodetavasti selleks ajaks siis on parlamendis ka piisavalt toetust sellele mõttele. me tahame näidata aga täna oma direktiiviga seda, et Euroopa võtab ikkagi vastu otsuseid, mis on nende kodanikele head. väga paljud liikmesriigid loodetavasti kindlasti seda uut võimalust ka kasutavad ja, ja kui sellega saavutatakse häid tulemusi, veenatakse nii ilmselt ka teisi liikmesriike, kes täna veel kõhklevad. vot niimoodi, kallid kolleegid, saame me astuda selles su asjas suure sammu edasi. Euroopa Komisjon äh, peab veel väga palju probleeme lahendama lähitulevikus äh, ja vaatame siis äh, nende järgmiste aastate jooksul, kuidas läheb nende väliskulude arvesse võtmisega ja kas seda mitte ei peaks kasutama ka teiste transpordiliikmete puhul, aga see on juba järgnevate aastate lugu. praegu peame astuma ära selle esimese sammu. suur tänu, äh, härra El Haradrui, peatame kaheks minutiks äh, istungi ja jätkame siis juba hääletustega